Good uh, afternoon. tere pärastlõunat, varast õhtutundi ja ma paluksin kõigil saalis võtta istet. tahaksin tervitada kõiki rahvusparlamentide esindajaid ja ka Euroopa Parlamendi liikmeid loomulikult. tere tulemast ka Namir Mateljanile, kes on minu paremal käel ja muidugi sinule minu vasakul käel ehk siis regionaalarengu ja Euroopa äh, fondide komisjoni äh, aseesimeest Horvaatia parlamendis. ja see seisukohtade vahetamine viib lõpule meie parlamentaarse äh, parlamentidevahelise komisjoni koos äh,, koosoleku ja loomulikult tervitan Montenegro parlamendi liikmeid tänasel arvamuste vahel. eesmärgiks on ju siis arutada, kuidas järgmine Euroopa Liidu eelarve järgmise mitmeaastase finantsraamistiku äh, ajal kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse vastavaks globaalsetele väljakutsetele. see on väga aktuaalne teema, kui te, äh, see on kõigile väga hästi teada, kui te just Marsil ei ole elanud viimastel nädalatel, siis see on vägagi aktuaalne teema. nõukogu, Charles Le Michel, Euroopa Nõukogu äh, president, avaldas MFF-i ettepaneku möödunud reedel ja Euroopa Ülemkogu toimub järgmisel neljapäeval ehk siis kahe päeva pärast arutavad MFF-i ja kõiki sellega seotud teemasid. nii palju siis tausta, kui intensiivsed on olnud institutsioonide vahelised ähm, arutelud ja see on parim aeg ehk meie arvamuste vahetuseks. hakatuseks meenutan teile kõigile, et möödunud aastal toimunud Euroopa valimiste käigus nõudsid äh, kodanikud, et Euroopa Liit astuks samme selleks, et tulla toime nende väljakutsetega, mis meie ees on. me ei saa ega tohi neid, nende ootusi petta. Nad eeldavad, et me võitleme kliimamuutusega, Euroopa Komisjon esitas rohekokkuleppe ja mehhanismi, et Euroopa oleks esimene kliimaneutraalne majandus aastaks kaks tuhat kakskümmend. samal ajal eelarve, mis laual on äh,, rahasid võetakse äh, sellelt eesmärgilt teiste oluliste programmide jaoks, nagu näiteks Horizon Euroopa, äh, põllumajandus ja Erasmus pluss. seda on raske aktsepteerida et mitte öelda, see on täiesti vastuvõetamatu. Te ei saa äh, ühelt äh, võtta äh, ära sel- äh,, te ei saa võtta ühelt ja anda teisele. ehk meil on digitaalne revolutsioon, tööpuudus, migratsioon, geopoliitiline ebastabiilsus, kõik need on olulised teemad. aga siiani esitatud numbrid ja öö, ähm, De Micheli ettepanek on suureks pettumuseks Euroopa Parlamendile. ettepanek on selgelt madalam sellest, mida on äh, Euroopa äh, kodanike arvates vaja, neil on äh,, nad on ära teeninud korraliku eelarve selleks, et tulla toime nende probleemidega, mis meil, meie ees seisavad. ma pean ütlema, et praegune üldine äh, GNI protsent järgmise MFF-i Euroopa Liidu eelarves on oluliselt madalam kui praegune kahekümne seitsmel liikmesmaal, hoolimata sellega, sellest, et meil on täiendavad kohustused, täiendavad ambitsioonid äh, ja äh, seitsme, äh, hoolimata seitsmeaastasest majanduskasvust. samal ajal Euroopa äh, Liidu eelarvet tuleb teha kaasaegsemaks. Euroopa Liidu omavahendite süsteem praegusel hetkel põhineb peamiselt või praktiliselt ainult riikide panustele on võimalik seda reformida eh, tõhusalt ja konstruktiivselt, ma teeksin ettepaneku, eh, Charles Michel'i ettepanekud on selles mõttes tõsine avang, esimest korda neljateist aasta jooksul pole ühtegi oma äh, vahendite uut kategooriat sisse toodud, aga praegusel hetkel on see pigem sümboolne samm kui mingisugune tegelik muutus. rebattide teema tuleb kindlasti üle vaadata selleks, et kõik oleks palju ausam ja läbipaistvam. ma tahan rõhutada, et sama omavahendite teema ei ole tegelikult Euroopa maks. omavahendite süsteem jätkub. selle aluseks on äh, õiguslikult siduv äh, tulude jagamise süsteem liikmesmaade vahel, selle aluseks on omavahendite resolutsioon, mida äh, kinnitavad rahvusparlamendid ja Äh, see jõuab siis äh, finantsmaailma, aga kuidas me saame midagi mõjutada teiste megavõimude seas Euroopas? Euroopat nähakse sellise tasakaalustava äh, protsessina riiklike majanduste seas selleks, et lahendada hästi olulisi teemasid meie ees. selleks, et parandada konkurentsivõimet, hoivekeskusi äh,, selleks, et liikmesmaad saavutaksid parimaid tulemusi, siis seda tööd juhib Euroopa Parlament. on olemas mastaabi äh, mõju teatud tegevuste, teatud tehingute puhul, kus tõepoolest suurus on eeliseks ja mitte puuduseks. Euroopa ei astu rahvusparlamentide ja nende suveräänsuse asemele. Euroopa eelarve on investeeringute eelarve, iga riik saab kasu sellest lisaväärtusest, mida eelarve loob isegi need, kes rohkem maksavad, kui saavad. Äh, lühiajaliselt äh, raha kokku hoides äh, seavad liikmesmaad ohtu võimaluse saavutada ja hoida Euroopa väärtusi keskpikas ja pikas perspektiivis. ma tean, et Euroopa Ülemkogus toimuvad, Euroopa Nõukogus, Ülemkogus toi-, kõlavad avaldused on sellised, mida rahvusparlamentide liikmed tingimata ei jaga, seetõttu ootan huviga teie arvamusi kes te esindate kodanike riiklikul ja Euroopa tasandil, kuidas aitaks eelarve riiklikke majandusi selleks, et tulla toime paljude globaalsete väljakutsetega, mis meie ees on ja mis meie ees alles seisavad. enne kui me aruteludega alustame, annan teada, millised on kodukorra reeglid reeglid, millest tuleb kinni pidada, vastasel korral saab meil lihtsalt aeg otsa ja kõik läheb vuntsi, ehk siis sõna saamiseks sellel koosolekul tuleb käituda nii, kõigepealt nagu tavaliselt püüame tagada, et võimalikult paljud osapooled, osavõtjad saavad oma seisukohta avaldada, arvestades, kui palju on osalik, osalisi. palun saage argu et peale pena, äh, paneeli tut-, äh, presentatsioone, millele me samuti seame ajalised piirangud, siis tõenäoliselt ei ole tõena-, täna võimalik, et kõik sõna saavad, seetõttu ma palun ka oma sõnavõttudes piirduda kahe minutiga. seda näitab ka kell äh, displeil ähm,. vaatame, kuidas arutelud äh, arenevad ja me võib-olla peame seda aega veel kohandama. Teie laudadel on ka kõnekaardid ehk siis speaking cards, sellega saate, saate anda märku, et te soovite sõna võtta. kui seda teha taga, tahate, palun täitke see kaart, andke see saali teenindajatel, teenindajatele, kes on saalis. see käib nii rahvusparlamentide kui äh, Euroopa Parlamendi liikmete kohta. üleüldiselt püüame jagada äh, kõneaega vastavalt sellele valemile. kaks rahvusparlamentide liiget, mille peale, mille järel tuleb üks MEP ja nii edasi. ja sellega annan siis nüüd sõna härra Mateljanile, kes seda austavat kohustust hakkab nüüd öö, ähm, täitma. aitäh, härra esimees, hakatuseks. meil on kuus kõnelejat kõik äh, kuus äh, sõnavõtjat. kõigepealt siis Jan Olbrecht, MFF-i kaasraportöör, härra Olbrecht, sõna teil, kuid vaid viieks minutiks, palun. <clears throat> But... viis minutit ei ole parlamendis teps mitte paha. aga suur tänu võimaluse eest jagada Rahvusparlamendi liikmetega seda tööd, mida me teeme. meenutan, et kogu MFF-i pakett koosneb mitmest elemendist ning on hästi oluline mõista, et kogu debatt ei käi mitte ühe elemendi kohta, vaid kõigi nende üle. kõigepealt, mida esimees just ütles, on see, et see on MFF-i äh, määrused, ehk siis kui palju on raha eelarves, millised on peamised elemendid, poliitikad, mida me finantseerime, milline on eelarve ülesehitus, millised on sisemised mehhanismid. see puudutab ka seda, millised on eelarve toimimise äh, elemendid teine osa on omavahendid ja kolleegid siin kirjutavad, äh, kirjeldavad selle lahti. kolmandaks rohkem kui nelikümmend seadusandlikku akti, mis on seotud äh, ühtsuse, transpordi, Horisont projektiga. ja nendega on tegelenud parlamendisisesed raportöörid ja neljas on äh, õigusriik. esimene põhineb Euroopa Liidu Nõukogu äh, üksmeelsel seisukohal, mitte siis Euroopa Nõukogu, vaid Euroopa Liidu Nõukogu. ja see nõuab parlamendi nõusolekut teine element on teine asi, kolleeg juba selgitas, sest omavahendid, protseduur on siin teistsugune. eeskirjad erinevate poliitikate suhtes on kaasotsustusprotseduur, ega nii, et see parlamendi võim siin kaasotsustuse puhul on üsna tugev. me tegeleme sellega läbirääkimistel ja neljas on siis õigusriigi teema, mille pakkusid, pakkus välja komisjon. esimene, kuna mina olen äh, kaasraportöör MFF. Ähm, seda me tutvustasime eelmisel perioodil. pildi, milline peaks ole, pildi parameedile, milline peaks olema raha Euroopa Liidu jaoks, arvestades Brexitit, arvestades uusi prioriteete ning eeldust, et me tahaksime, et Euroopa Liit oleks tase, samal tasemel ehk siis samal tasemel ilma brittideta kui me tahame, et Euroopa Liit oleks sama palju ilma brittideta, siis on väga selge, et on äh, finantsiline auk, see auk tuleb kuidagi täita. kui me tahame Euroopat, sama palju Euroopat, see auk tuleb kuidagi täita. kas siis sellega, et riikide panused on suuremad või omavahendid või äh, me vähendame erinevaid poliitikaid. sellepärast me seda debatti ka peame see on reaalne debatt, poliitiline debatt, mida me Euroopa Liidult tahame. kas me tahame seda sama palju, see tähendab, et meil on vaja rohkem raha tänu Brexitile või me tahame vähendada Euroopa Liidu osa? see ettepanek, mis meil praegu laual on, mida esimees juba siis kirjeldas, näitab väga selgelt, et Euroopa Liidu Nõukogu president kahepoolsete kokkulepete tulemusena, see ei ole tema idee, see on kahepoolsete läbirääkimiste idee, püüdes leida kompromissi, püüdes leida üksmeelt see ettepanek tähendab seda, et tegelikult tehakse vähem Euroopa Liitu, vähendada ambitsioone, vähendada Euroopa Liidu äh, tegevusi, see on väga selge. seetõttu meie MFF-i läbirääkija seisukoht on praegu, et me oleme valmis selle tagasi lükkama. me lükkame selle tagasi, sest meie arvates see lähenemine vähendab Euroopa Liidu tegevusi. me võime näidata seda loomulikult erinevate programmide kaudu, sellepärast et väiksem eelarve omakorda tähendab, et me kulutame vähem konkreetsete programmide peale. ja kui te öö, näete Euroopa Liidu komisjoni presidendi ettepanekut, siis see vähendab olulisi öö, kärpeid kaitses viiskümmend protsenti, piirivalve kolmkümmend protsenti, ühtsuspoliitikat veel põllumajanduses, seetõttu meie seisukoht tänasel päeval on väga selge see, mida meie püüame parlamendi saavutada, on teha koostööd kõigi raportööridega. et meil oleks parlamendil selline ühtne positsioon kõikide poliitiliste fraktsioonide seas ja praeguse hetkeni on parlamendis olnud väga selge üksmeel, me kaitseme Euroopa Liidu ambitsioone, Euroopa Liidu ulatust, tema tegevusi. seetõttu läbirääkimiste praeguses faasis me ütleme ei, aitäh. For... aitäh, härra Olbricht, aitäh selle arutelu eest ja aitäh, et te pidasite äh, ajast kinni. meie teine kõneleja on proua Margarida Marges. palun, sõna on teil. ja räägin portugali keelt, nii et kõigil on võimalik vahetada oma kanalid de referir a importância deste tipo de reuniões. suur aitäh, ma tahaksin toonitada, et seda liigi kohtumised on eriti olulised, sest võimaldavad meil vahetada arvamusi Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmete vahel. ma olen esindanud siinsamas äh, ka liikmesriikide parlamente ja ma leian, et taoline koostöö on väga oluline. arutelu mitmeaastase finantsraamistiku üle on veelgi olulisem selles raamistikus. miks? ma tuleksin selle juurde, mis härra Olbricht ütles hetk tagasi. olukord ei ole lihtne, pigem isegi väga keeruline, lisaksin. aga sellest hoolimata on väga tähtis mõista, milline on siinkohal Euroopa Parlamendi seisukoht. nimelt viimane, mida parlament väidab või soovib äh, olla institutsionaalse kriisi algatajaks. tegemist on uue Euroopa Parlamendiga, meil on uus äh, Euroopa Komisjon, uus äh, nõukogu president ning selline institutsionaalne tsükkel on suureks väljakutseks. nimelt tuleb meil luua või äh, taas kätte võita Euroopa kodanike usaldus. Neil peab olema jälle usaldus Euroopa Liidu vastu, see on esimeseks väljakutseks. Euroopa Parlament on igati pühendunud selle saavutamisele. kui teil kahtlusi on, siis piisab sellest, et tutvuksite seda mis on kirja pannud avalikus kirjas nelja peamise fraktsiooni esimehed. peate mõistma, et äh, millised on kodanike ootused ja me peame neile ootustele vastu tulema, sellepärast et nemad meid valisid. me oleme need, kes peavad nende ootusi, lootusi täitma ning kõik siin mõistavad seda, millised need lootused olid. näiteks võidelda kliimamuutuste vastu. see on olnud punaseks jooneks liikmesriikides peaaegu kõikjal valimiste käigus. E, õiglane digitaalne siire, nii et keegi ei jääks kõrvale, ei tekiks ebavõrdsust. jällegi teema, mis oli valimiskampaanias esikohal lähenemise edendamine Euroopa Liidus ühtekuuluvuse edendamine. noorte kaasamine poliitilisesse, poliitilisse ellu, nii et nad äh, teaksid ja tunneksid paremini Euroopat. kõik see on ka meie poliitilises agendas ning see on põhjuseks, äh, miks on meil ka suuri eelarvelisi ambitsioone. me tahame vastata kodanike ootustele ja see on põhjuseks, miks me ütleme, et praegune eelarve ettepanek ei ole piisav me mõistame Euroopa juhte, me kohtume nendega, komisjoni presidendiga, nõukogu presidendiga. me mõistame, kui nad räägivad Euroopa ambitsioonidest ja prioriteetidest, siis tundub, et kõik on nõus äh, ja jagavad meiega meie prioriteete, aga kui need prioriteedid on paika pandud ning kui on vaja kõike seda ka eelarves kajastada, siis on tegemist juba teise asjaga. ja see, mis välja pakutakse praegu, ei võimalda neid prioriteete ellu viia. Euroopa Parlament ei saa anda oma heakskiitu sellisele eelarvele, me ei nõua ilmtingimata et liikmesriigid rohkem panustaks, me lihtsalt ütleme, et liikmesriigid peavad endiselt osalema. me teame aga, et ilma liikmesriikide osa suurendamiseta ning ilma kodanikele suurema koormuse panemiseta on võimalik eelarvet suurendada. kui me tahame võidelda kliimamuutuste vastu, siis meil on häid vahendeid nagu plastimaks või siis süsiniku kompenseerimismaks. kõik need on Euroopa Liidu poliitilisteks eesmärkideks ja mida on võimalik saavutada. veel teisigi allikaid on, mida võib kaaluda. ning mis näiteks tulevad äh, Äh, siseturult, äh, finantstehingute maks või digitehingute maks. me peame olema sidusad. niivõrd, kuivõrd. Mm, äh, selles osas, mis puudutab meie prioriteete, neid vahendeid, mis on, mis meil on, ühed peavad teistele vastama, me peame heaks kiitma mitmeaastase raamistiku, aga me ei saa teha seda ükskõik mis hinna eest. Thank you, Mrs Markus, you take thirty five seconds. härra Markus. ja härra Obrit äh, rääkis sellest, aga me läheme edasi, järgmine kõneleja on härra Jose Manuel Fernandez, kaasraportöör omavahendite kohta. härra Fernandez, teil on viieks minutiks sõna meil on väike eelarve, millega me tahame kõike ära teha, aga sellel eelarvel on tohutu lisandväärtus. me kogu aeg korrutame, et kõik institutsioonid, kogu Euroopa Liidu administratsioon äh, võrdub äh, vähema äh, kui seitsme protsendiga meie eelarvest ja üheksakümmend kolm protsenti on investeeringutele. me tahame geopoliitilist Euroopat, mis vastaks eesmärkidele, kui, mis, kui me nende poole ühiselt pürgime, siis ei nõua rohkem finantsvahendeid äh,. aga seda juhul, kui kõik liikmesriigid teevad oma tööd. me tahame nii-öelda vanu poliitikaid, aga see on viga, traditsioonilised poliitikad äh, meil on aga sellised traditsioonilised poliitikad, mis on ka kaasaegsed nagu ühine põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika ning samas on meil ka ühiseid väljakutseid ainult, meil on eelarve, äh, kus viisteist protsenti tuleb tollimaksudest, kaheksakümmend viis protsenti liikmesriikidelt. meil näeme, kuidas ministrid tahavad oma raha tagasi, ministrid arvavad, et eelarve kuulub neile. Saksamaa ja Prantsusmaa kolmekümne kaheksa protsendi ulatuses katavad kulud. ehk siis kaks liikmesriiki katavad ligi kaks, kolmkümmend kaheksa protsenti kulutustest. seda eelarve puhul kus tuleb lõpetada rääkimine puhas kasusaajatest ja puhas panustajatest. lõpptulemusena ikkagi kõik saavad kasu ja eelkõige just kodanikud ja seda tõendavad ka uuringud, kus kõik liikmesriigid, isegi kui nad ei saaks mitte midagi konkreetset eelarvest tagasi, nad ikkagi saavad tohutuid eeliseid äh, kasutada tänu siseturule. me teame ka, et samas ikkagi liikmesriigid saavad vahendeid, on ka liikmesriike, kellel on hüvitisi ja kompensatsioone ja kompensatsioone kompensatsioonidele. me peame vaatama, millised on meie vahendid. me jõudsime arvuni üks koma kolm protsenti SKT-st, see ei ole mingisugune suvaline arv. seda oleks vaja eelarve rahastamisega, ma usun, et et me oleme nõus kõik põhimõtteliselt, kes et kõik peavad maksma, see, see tähendab ka seda, et suured digiettevõtted peavad maksma. ettepanek, mille Charles Michel tegi oma vahendite kohta, liigub õiges suunas, erinevalt sellest, mis ta mitmeaastase finantsraamistiku koht, mis mitmeaastases finantsraamistikus on. plastimaks Äh, ETS ning meil on vaja ka uusi omavahendeid, äh, nagu näiteks äh, maksud suur, suurtele ettevõtetele. meil on, kui me suudame ka rohkem harmoneerida, siis oleks võimalik tulemusi saavutada. seda pettuse, rahapesu nii maksudest kõrvalhoidmise osas. tänu sellisele tegevusele kaotame me tohutu osa oma eelarvest seitsme aasta äh, võrra rahalisi vahendeid, see on jällegi üks valdkond, mida me peaksime vaatama ning kui siin edu saavutame, võimal-, see võimaldab see mitte niivõrd suurt koormat kodanikele panna. me oleme maailmas ainsaks parlamendiks, kus me avaldame arvamust Äh, kulude kohta, kulutuste kohta, aga mitte midagi vahendite kohta. vahendid otsustatakse ära ühehäälsuse alusel nõukogus, lisandub sellele veel üks ühehäälsus, ehk siis iga liikmesriigi parlament peab otsuse veel ratifitseerima. selleks, et meil oleks kaalu läbirääkimistes anname me oma nõusoleku mitmeaastase finantsraamistikule ainult siis, kui meil on oma vahendite osas kokkulepe ja see ei tähenda mitte ainult uusi. ma ei tea, kas te teate aga, et trahvid on konkurentsipoliitikast tulenevad vahendid, aga tegemist ei ole tegelike uute vahenditega, sellepärast et e-, ühel aastal tulevad nad eelarvesse, aga seejärel saadetakse nad tagasi liikmesriikide taskutesse vastavalt liikmesriikide panusele Äh, proportsionaalselt siis. see on täiesti vastuvõetamatu. teiseks, kui me tahame lihtsustamist, koheselt lõpetan ka, siis oleks äh, vaja lõpetada hüvitiste kompensatsioonidega ning kompensatsioonidega kompensatsioonidele. ja näiteks äh, tollimaksud, ma arvan, et see on liig liikmesriigid võtavad kakskümmend protsenti endale. kümme protsenti, sellest piisaks. Thank you, Mr Fernandez uh,, now uh, aitäh, härra Fernandez, nüüd anname sõna Valeri Hayerile, kaasraportöör, kes samuti tegeles omavahenditega, proua Hayer, teil on sõna. viis minutit Äh, suur aitäh, äh, väga hea meelega osalen sellel paneelil, mis võimaldab mul näidata kolleegidele, et Euroopa Liidu eelarve tänu oma kulutustele ning vahenditele äh, saab teenida Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke ning võimaldab meil paremini toime tulla ülemaailmsete väljakutsetega. see ongi tänase arutelu teemaks. kui nüüd vaadata erinevaid finantsraamistikke, siis igaüks neist on täitnud ühte suurt eesmärki, tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa kuni üheksakümmend kolm siseturg, üheksakümmend neli kuni üheksakümmend üheksa eh, majandus- ja rahandusliit kaks tuhat, kaks tuhat kuus suur laienemine, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist laienemise jätkumine ning Lissaboni strateegia kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend eh, kestlik areng eh, ja arukas tark areng ma leian, et äh, nüüd uus raamistik peaks käima kaasa kahe eesmärgiga Euroopa suveräänsus ning äh, ökoloogiline üleminek. see puudutab äh, toiduainete suveräänsust ja mitmekesisust, ühiseid kaitsevahendeid ning kosmoseprogrammi, mis võimaldaks meil olla konkurentsis suurte kontinentriikidega. kliimamuutuste osas, mis on ülemaailmne teema, piisab äh, seda, et meie kulutustel oleksid ka tulemused, siin pean silmas selliseid äh, programme nagu Life ja Horizon, äh, aga ka Pariisi kokkulepe, kuid mitte ainult meie kulutused ei mängi siin rolli, vaid samuti meie vahendid võivad olla vastuseks äh, ülemaailmsetele probleemidele, mis Euroopa ees seisavad, näiteks plastimaksu loomine. detailidest rääkides liikmesriigid peaksid Euroopa Liidule ähm, eraldama kaheksakümmend senti, kas kaheksakümmend senti või üks euro, äh, see määr ei ole veel paika pannud äh,, kilo plastijäätmete kohta, mis ei ole leidnud taaskasutamist äh, liikmesriikides. tegemist oleks uue äh, äh uue eelarvelisele vahendiga, kuid samuti aitaks see ka toetada komisjoni plastistrateegiat me toetame samuti ja seda juba ka öeldi, et CO2 heitmete süsteemi vahendid tuleksid äh, eelarvesse ning teeks äh, piiridel äh, CO2 kohaldamise mehhanism. see mehhanism peaks kaks tuhat kakskümmend üks ellu astuma kolmandad riigid selleks, et vältida siis äh, liigseid äh, makseid, äh, peavad lihtsalt ka vähendama mm, oma saastet. samuti tuleb vältida süsinikuleket nii-öelda, ehk siis äh, aitab see, see vältida meie ettevõtete delokaliseerimist. lisaks mainiti muidki vahendeid, mis on suveräänsusvahendid, nende lõpptulemus tähendab see seda, et meil oleks õiglane maksustamine kõigile neile, kes saavad kasu siseturult me räägime samuti väärtustest, meil on äh, samuti Euroopas äh, kultuur, mis tähendab, et me panustame ühtsesse heaollu, see tähendab seda, et meil on vaja erinevaid meetmeid selleks, et tagada äh, võrdsus ja õiglus, ma oleksin võinud rääkida mm, konkurentsipoliitikaga seotud trahvidest ja muust, aga ma olen juba liiga pikalt rääkinud, ma tahaksin mm, siin toetada seda, mis kolleeg Jose Manuel ütles ja ütleksin juurde, et jah, ähm, Charles Micheli ettepanek läheb õiges suunas, ta on arvesse võtnud Euroopa Parlamendi seisukohti, on positiivseid märguandeid, aga me ei ole jõudnud veel nii kaugele kui vaja, muuhulgas ka omavahendite osas, sellepärast et kui vaadata detaile, kui uurime, puurime natuke, siis me näeme, et tuleb ikkagi olla ettevaatlik. plastimaks, mida mainiti, ma tuletan meelde konteksti, juba aastaid Euroopa Parlament nõuab uusi omavahendeid juba aastaid. Euroopa Parlament nõuab, et kaotatakse ära äh, allahindlused. praegune ettepanek, mis reedel välja tulid, seal tehti ettepanek uueks omavahendiks, äh, aga sellel on ka kohe allahindlus juures, ehk siis äh, saboteeritakse põhimõtet ennast sellepärast, et see omavahend peaks ju kõiki liikmesriike puudutama, nii et siin on probleem. teiseks, Jose Manuel, sa ka mainisid seda. räägitakse sellest, et mitmeaastase finantsraamistiku sees tuuakse sisse uued oma vahendid, sõnastus on aga väga mitmeti mõistetav ja mitte piisav. meil on vaja selget lubadust, mis oleks ka siduv liikmesriikide poolt, et järgmisest aastast peale uues finantsraamistikus toodaks sisse uued oma vahendid. kui seda selgelt ja siduvalt välja ei ütelda, siis võime olla kindlad, et vähemalt kahekümne aasta jooksul mingit uut reformi ei toimu. praegu sellega piirduksin, ma loodan, et suutsin teile näidata, et tulevane Euroopa Liidu eelarve peab saama instrumentiks, mis aitab tagada Euroopa Liidu suveräänsuse yes,. Uh, jah, tõepoolest, härra, äh, tänud, proua Haier. jääme jätkuvalt prantsuse keele juurde, nii et nüüd anname sõna kahele delegaadile Prantsusmaalt, härra Vincent Eble. ei, vabandust sõna anname ikkagi. Jean-Francois Pinile Prantsuse senati finantskomisjonist. Jean-Francois Rapin, teie, teile sõna. okei. <laughs> lugupeetud äh esimees, daamid ja härrad, parlamendisaadikud, järgmine mitmeaastane finantsraamistik paneb paika selle, millised on Euroopa Liidu ambitsioonid ja eesmärgid kuni aastani kaks tuhat kakskümmend seitse. praegu süüdistatakse Euroopa Liitu inertsis, kuid samuti selles, et me oleme kõikide hädade alguseks, siis eelarve, mida ühehäälselt toetatakse, oleks äh, paljulubav. aga meil on ka kollektiivne vastutus me peame leidma äh, üksteise mõistmise ning liikmesriikide parlamendid peavad ka oma hääle kuuldavaks tegema. alates läbirääkimiste algusest peale Prantsuse senat on vastu võtnud erinevaid resolutsioone Euroopa küsimustes, viimane üheteistkümnendal veebruaril, mille eesmärgiks on äh, muuta ametlikuks meie seisukoht järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osas ning seda enne kahekümnenda veebruari äh, erakordset ülemkogu kakskümmend üks, kakskümmend seitse mitmeaastane ehm, eh, eh, finantsraamistik tegelikult praegu maskeerib suuri erinevusi poliitikate vahel Euroopa Liidus. Euroopa Komisjon soovib suurendada vahendeid uutele prioriteetidele teadus, julgeolek, piirikontroll, Erasmus. Prantsusmaa nõustub, et neid prioriteete on vaja rahastada, sellepärast et seeläbi tahame leida vastuseid erinevatele väljakutsetele samas Euroopa Komisjon on välja pakkunud kärpeid traditsiooniliste poliitikate vallas nagu ühtne põllumajanduspoliitika ning koht, ühtekuuluvuspoliitika. siin vähendatakse viieteist ja kümne protsendi võrra vahendeid. Prantsuse senat on äh, selgelt väljendanud oma vastuseisu sellistele eelarvelistele kärbetele, seda korduvalt alates läbirääkimiste algusest peale. me keeldume kaalumas seda, et uute poliitiliste prioriteetide äh, rahastamine tähendab seda, et me tekitame hierarhia prioriteetide hulgas ning ühtekuuluvuspoliitika ja ÜPP äh, tagandatakse siis vananenud, iganenud poliitikate hulka. muuhulgas Euroopa Komisjon tegi ettepaneku täielikult ära kaotada allahindlused järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jooksul. meie leiame, et allahindluste mm, ärakaotamine, ma mõistan, et see on väga tundlik teema praegu, peab olema üheks prioriteediks ja selleks, et äh, liikmesriikide panused ümber defineerida. Soome eesistuja on teinud, äh, tegi detsembris uue ettepaneku läbirääkimistel, see ei ole üldsegi rahuldav väga paljudes küsimustes, eriti just, mis puudutab Euroopa Liidu kaitsefondi, kus on äh, viiekümneprotsendiline kärbe ette nähtud. ma tahan täna siinkohal väljendada selget veendumust. see, mida me Euroopa Liidus ei tee, peaksime kindlasti tegema seejärel liikmesriikide eelarvetes, ehk siis sellistes strateegilistes valdkondades nagu teadus- ja arendustegevus, äh, innovatsioon, äh, kuid kaitse samuti. Euroopa Liidu lisandväärtus seisneb selles, mida me äh, saame teha liikmesriikide tasandil, aga vähem tõhusalt kui ühtselt Euroopa Liidu tasandil, näiteks kosmosepoliitika. me kõik Äh, lo-, ootame Galileo ja Kopernikuse äh, sarnaseid võite, mis praegu pakuvad meile sõltumatust ning autonoomiat. samas aga eelarve äh, on raske lahendada. Ühendkuningriigi lahkumine, üks peamisi panustajaid, on vähendanud meie vahendeid ligi kümne miljardi euro võrra selles kontekstis tundub, on keerukas vähendada liikmesriikide panuseid Euroopa Liidu eelarvesse. Prantsusmaa panustamine tõuseks seitsme miljardi võrra iga-aastaselt, kui Euroopa Komisjoni ettepanek heaks kiidetakse ning üheksa miljardi võrra, kui ühe koma kolme protsendi peale viiakse liikmesriikide panus võrreldes nende SKT-ga. suudetakse me soovime ambitsioonikamat eelarvet, mis pööraks rohkem tähelepanu uutele prioriteetidele, kui samas oleks realistlik ka äh, avaliku sektori rahastamise osas. muuhulgas viimases äh, resolutsioonis äh, Prantsuse senat kahetses, et on puudu eelarve puhul ambitsioonidest lähenemise ning konkurentsi osas, olgugi et eelarve stabiliseerimine Äh, ei ole täielikku konsensust veel saavutanud, Prantsusmaa soovib instrumenti, mille suutlikkus oleks kõrgem. Pran-, äh, Ühendkuningriigi lahkumisest tulenevalt äh, tähendab järgmise finantsraamistiku vastuvõtmine midagi enamat kui lihtsalt eelarveid. see tähendab seda, et me näeme, mida me ootame Euroopa Liidult, sellest räägiti ka siin ning see näitab ka, kui suurt usaldust me tunneme Euroopa Liidu tuleviku vastu. Uh, thank you, Mr Rapa aitäh, härra raportöör ja meie viimane kõneleja, härra Andre Benešik, Euroopa asjade äh, juht Tšehhi parlamendi saadikute kojast. härra Benešik, teil on sõna. suur aitäh, itaalia keeles räägin. kolm lihtsat küsimust. esiteks, esimene asi, mida tehakse, kui puudu on vahenditest, on vähendada kulusid. ma tahaksin küsida, kui palju te olete plaaninud vähendada kulutusi ja kuidas? teiseks, kui on tegemist kriisiga, on võimatu nõuda puhas panustajatelt suuremat panust. seda kriisi ajal lihtsalt ei saa teha. ja kolmandaks, mis puudutab praeguste maksude kehtestamise küsimust, plastimaksu näiteks, ma tahaksin küsida, kui ma sain õigesti aru, see puudutab ainult mitte ümbertöödeldud plasti ja detailidest rääkides Itaalias näiteks meil on olemas plastimakse, mille siis sisse valitsus. selle tulemus on väga negatiivne. see viidi sisse tootjatele äh, ning detsembris seitse koma viie protsendi võrra on see sektor vähenenud. me näeme, et selle tulemusena äh, on äh, ka saadav tulu vähenenud äh, rohkem tegelikult kui see maks, mida kogutakse. ning viimane küsimus, lihtsustamine. miks te ei ole kunagi plaaninud lihtsustada Euroopa Liidu eelarvet? lõpptulemusena meil on puhas tulumaks, puhasmaksjad miks me ei saaks üritada Euroopa Liidu poliitikat ajada läbi omavahendite?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 suur aitäh! Te saite aru ja kolleegid ka juba toonitasid, et Prantsusmaa jaoks Euroopa suveräänsus on väga oluline. kui me vaatame eelarve ettepanekut, siis me näeme, et on ette nähtud väga palju kärpeid küsimustes, eriti mis puudutavad meie suveräänsust ja seega on vastuvõetamatud. kui vaadata näiteks ühisturu rubriigi innovatsioon ja digiküsimused, hoolimata äh, suurtest sõnadest, milles toetatakse investeeringuid ja tulevikutehnoloogiatesse ning teadusesse, ikkagi äh, need vahendid on manööverdamiseks pigem ette nähtud, samuti ÜPP või kui me vaatame seda, et on ette nähtud kaitsefondi vähendamine. Need, need küsimused on sellised, nagu öeldud, on meie jaoks prioriteetsed, mis võimaldaksid tagada Euroopa Liidu suveräänsuse. tundub, et nüüd on meil tekkinud kaks filosoofiat, on ühed liikmesriigid, kes ei soovi eelarvet tõsta, kes soovivad, et eelarve oleks kindlalt paika pandud ning kes tahavad, et et prioriteedid mahuksid kuidagi ära sellesse eelarvesse ja teised liikmesriigid soovivad jällegi, et kõigepealt paneme paika prioriteedid, siis vaatame, kuidas rahastame seda. ma arvan, et siin on olulised otsused vaja vastu võtta ning võib-olla ka vaadata ähm, läbi meetod, kuidas me suudame kõike seda rahastada. ja arvestades ka liikmesriikide eelarvetega, ma arvan, me ei saa äh, käsitleda eraldiseisvalt liidu ning liikmesriikide eelarveid me, need peaksid üksteisele rohkem vastama uh,. Äh, Mrs Anna Bonfris. Grazie, president. suur aitäh. korduvalt on olnud võimalus äh, sõna võtta mul komisjonis selles osas, mis puudutab äh, seda, et Euroopa peaks muret tundma geopoliitiliste muutuste pärast, mis aset leiavad. peaksime samuti muret tundma oma majandustegevuse ning eelarve üle. me näeme, et igasugused kärped eh, põllumajanduspoliitikale on igati ohtlikud, sellepärast et tegemist on ühe äärmiselt olulise valdkonnaga kogu äh, planeedi jaoks ja ka sellest tulenevalt Euroopa jaoks. me peame leidma aga tasakaalu uute vahendite vahel, oma vahendite vahel. ja siinkohal pean ütlema, et me peaksimegi äh, uusi omavahendeid kaaluma ning tegema seda läbi uute maksude. praegu me näeme, arutatakse siin erinevaid küsimusi, nagu kolleegid juba Tšehhi parlamendist mainisid, rääkisid nad ühtekuuluvusest Euroopa Liidus, e, mis kahjuks ei ole suutnud tulemusi saavutada paljudes e, valdkondades. asutajaliikmena e, Itaalia teab väga hästi, kui vähe tulemusi on Euroopa Liit saavutanud. ma olen veendunud, ma ei ole veendunud, et äh, mingisugune lisaväärtus äh, tuleneb äh, Euroopa Liidu eelarvest hetkel. ma arvan, et siin me oleme jõudnud teatud piirini, meil on vaja midagi uut, uusi, uusi valdkondi, kuhu investeerida ja selleks peaksid olema kaitse ning julgeoleku küsimused. ma tahaksingi küsida, mida kavatseb Euroopa Liit teha Äh, selleks, et rahastada meie kaitsetööstust. Äh, sellest oleks suur abi kogu meie majandusele, kuid samuti ka Euroopa Liidu kodanike turvalisusele. Thank you, Mr. Uh, you will be uh, speaking in Portuguese. Uh...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 Uh, me oleme kuulnud väga palju sõnavõtte, mis ütlevad, et me peame säilitama ühtsuspoliitikaga, uh, ühise põllumajanduspoliitika, teised uh, traditsioonilised poliitikad ja samal ajal finantseerides uusi poliitikaid. ja see juba nõuab väga suuri eelarveid. ma toetan neid seisukohti ja jagan ka mõningate seisukohti, et see võiks omakorda tähendada Euroopa kodanikele kõrgemaid makse ja see on asi, mida me ei taha, sest see, kui me ütleme Euroopa kodanikele, et nad peavad maksma veel rohkem makse Euroopa Liidu jaoks, oleks võimalus nendepoolseks Euroopa Liidu tõrjumiseks. minu seisukoht on see, et meil ei ole vaja suuremaid makse selleks, et Euro Euroopa Liidu eelarve kõrgem oleks. Need uued poliitikad loodi selleks, et tegeleda globaalsete muredega millega me kõigi, kõik peame tegelema, me ei saa neid vältida. küsimus, kuidas me nendega hakkama saame, kas me lahendame need riiklikul tasandil või teeme seda Euroopa tasandil? valik on selle vahel, kas meil on kakskümmend seitse riiklikku äh, rohelepet või üks Euroopa rohelepe kakskümmend seitse Euroopa asüüli- ja migratsioonipoliitikat või üks üle-euroopaline migratsioonipoliitika äh, poliitika ja valik on selge, sest Euroopa poliitika nende probleemide lahendamiseks on palju efektiivsem kui ühe riigi poliitikad. kui me suurendame Euroopa Liidu eelarvet selleks, et nende probleemidega tegeleda, siis me ei suurenda kogukulu Euroopa tasandil, me lihtsalt viime kulud üle. Need kulud, mis tuleb teha riiklikul tasandil, viime need Euroopa tasandile. nii et me ei loo mingisugust auku eh, riiklikus eelarves me vähendame riiklikke kulusid niisiis ei ole vaja teil suurendada makse selleks, et Euroopa projekte lahendada. Euroopa poliitikad vajavad värsket raha ja see ei tähenda suuremaid makse, aitäh. Thank you, Mr Christian. härra Christian Patrei, Saksamaa. Pet-, Petri, sorry. härra Petri. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, merci bien. Ähm, Deutschland hat sich Kostowniak. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, będę mówił po polsku. Suur aitäh ähm,, räägin poola keeles. me arutame täna Euroopa Liidu eelarvet aastaks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. oleme keskendunud oma tähelepanuga kahele suurele teemale ühest küljest me püüame täita auku, mille jätab Brexit, teiseks räägime sellest, kuidas piirata kulutamist. konkreetsete või mingite poliitikatele, aga selle debati käigus kuulsime, kuidas keegi ütles, et me peaksime mõtlema, kuidas suurendada Euroopa Liidu äh, e-, eelarve vahendeid. ja ma arvan, enne kui, et enne kui me hakkame vähendama või piirama teatud poliitikaid, samm-sammu arval või minu arvates viib selleni, et Euroopa Liidu sisesed suhted äh, nõrgenevad, see viib meid negatiivse tulemuseni ja usun, et sellega oleme kõik nõus, enne kui me seda teeme. kui me vaataksime eelarve sissetuleku poolt, siis me näeksime et paljudes liikmesmaades on palju probleeme fiskaalsüsteemidega, on äh, probleeme maksukogumisega. tundub, et on tagumine aeg, isegi kui see ei ole väga hea aeg, kus me peame hakkama rääkima mingitest piiridest, ülempiiridest, mis puudutab fiskaalsüsteeme, nii et eelarvesse tuleks rohkem raha, see ei ole muidugi imeravim meie kõigi äh, eelarvete jaoks, ma ei ütle, et see on nüüd me ei saa vaadata ainult seda, et me teatud äh, poliitikatega lõpetame. poliitikat lõpetame ära, me rääkisime sellest, et tuleb finantseerida kliimapoliitikat, energiaülekannet, see on probleem, millega maadlevad paljud riigid, mitte vaid üks. tundub, et me ei saa loobuda kaitsepoliitikast jättes selle lihtsalt äh, NATO-le, sest oleks naiivne mõelda, et keegi teine mõtleb meie kaitse peale. sama asi käib põllumajandusega. see on meie olemasolu põhjus ja alus. toidujulgeolek on meie äh, vundament, kui me räägime julgeolekust. härra Jean-Claude Mikalev, Malta mill ħafna diskorsi li, li smajt. aitäh! Äh, kõigi nende kõnede eest, mis ma siin komisjonis olen kuulnud, see komisjon puudutab järgmist eelarvet, eelarvemeetmeid, mida kavatsetakse rakendada, eriti julgeoleku vallas. kuulsin, et on üks asi, mis mind paneb muretsema, kuigi siin on terve hulk asju, mis on natukene teistmoodi, siis tundub ikkagi, et tegemist on probleemiga, mis on kõigil liikmesmaadel ühine. ehk siis kõik näevad asja omast äh, seisukohast, mis me saame Euroopa Liidust, aga me ei kaalu seda, mida me saame jätkata. me ei saa hoolitseda selle eest, meid lõpuks toidab, ehk siis Euroopa Liit. Euroopa Liit lõppude lõpuks liigub sinna suunas, et üks lahendus peaks nagu kõigile sobima. seda ei ole sugugi mitte kõik äh, riigid aktsepteerinud, kellel on teistsugused seisukohad. kindlasti peame vaatama teisi mehhanisme. me peame vaatama ühtsusmeetmeid, sotsiaalmeetmeid ja ka majanduslikke meetmeid, mis lubab riikidel areneda Äh, nii nagu nemad areneda tahavad, jätkates samal ajal poliitikatega, mis on euroopalikud ja siin ma räägin ma olen aru saanud erinevatest äh, kõnedest, et kuigi me oleme kõik osad sellest liidust, siis Euroopa mentaliteet ei ole asi, mida, mis oleks kõigile vastuvõetav. ja seetõttu me peame olema, meil peab olema eelarve, mis tegeleb kliimamuutusega meie keskkonna eest tuleb tegeleda, aga kui me ei tegele siis sotsiaalsete aspektidega, majandusega, ma arvan, et need asjad tuleb kokku liita, need ei saa olla eraldi sambad. seetõttu ma väga tahan, et me peame, võiks, võitleksime organiseeritud kuritegevusega, me peame vaatama, kuidas eelarvemeetmete kaudu saame jagu ebaseaduslikust immigratsioonist, migratsioonist, inimkaubandusest. me peame vaatama ka globaalseid eelarveid selleks, et kuidagi tulla toime konkreetsete riikide piirangutega. piirangud ei saa olla mitte ainult riiklikud, me peame vaatama, kuidas me suudame tugevamaks teha inimesi, sest lõpuks nemad on need, kes teevad Euroopa tugevamaks, mitte vastupidi, aitäh aitäh, see oli kõik. sellega saab sõnavõttude soov, soovijate nimekiri läbi ja härra Mateljan, teil on lõpusõnad. aitäh härra esimees, teen horvaatia keeles, sest siis sain ma palju kiiremini. aitäh teie koostöö eest ja Euroopa Parlamentaarse Nädala korraldamise eest tahan tänada kõiki kalleid kolleege selle väga konstruktiivse ja huvitava arutelu eest. terve hulk, tõstatati terve hulk tõsiseid argumente. mõnikord olid seisukohad äh, üksteisega vastuolus. kuid selle mitmekesisusega toimetulemine on asi, mis on Euroopa Liidu põhiline eesmärk, kuidas üldse me toime tulla saame saame kõik olla nõus sellega, et need eesmärgid, mis on loodud nii Euroopa Komisjoni teatises MFF-i äh, kohta ning uue komisjoni suunistes ning need ettepanekud, mida on teinud Euroopa Parlamendid. Need eesmärgid on seatud väga kõrged. Nendeni jõudmine nõuab suuri investeeringuid. kuid näen ka, et on suur konsensus, kui asi puudutab ühtseid prioriteete. tänasest arutelust, mis just lõppes, märkame, et meil oli tegelikult kaks teemat, mis on omavahel seotud. see on asi, mida nimed inimesed nimetavad kas vanadeks traditsioonilisteks poliitikateks ja uuteks poliitikateks teise, teiselt poolt. uued poliitikad. üks nendest on roheline kokkulepe olles pärit Horvaatiast, kes saab kakskümmend protsenti SKT-st turismi pealt, oleme loomulikult huvitatud poliitikatest, mis keskenduvad keskkonnakaitsest ja bioloogilisest mitmekesisusest. keskkond ja inimesed on kõige suurem väärtus, mis meil olemas on. keskkonna haldamine on asi, mis on äärmiselt oluline. Horvaatial on pikk Euroopa Liidu välispiir Horvaatia kodanikud tervitavad julgeolekuvõimekuse tugevdamist ning Euroopa Liidu aktiivsemat rolli rahvusvahelise abi vallas. räägin seda võimaliku kriisi kontekstis, mis Euroopa ukse taga on. digitaalne murrang, suuremad äh, investeeringud tea-, teadus- ja arendustöösse ei ole tuleviku küsimus, isegi mitte lähituleviku küsimused Need on tänase päeva küsimused, sest ilma digitaliseerimiseta, uute tehnoloogiate ei parane majandus ega ka kasva majandus, me ei suuda ka parandada oma konkurentsivõimet. ehk see, mida me nimetame uueks poliitikaks, see, mis peaks Euroopat edasi lükkama, see on see eesmärk, mida me soovitame järgmise aastakümnete jooksul saavutada, et kodanikud mõistavad seda, aga seda, sellest hoolimata peame olema teadlikud et kui meie vundament ei ole tugev, siis sellele ehitamine ei anna tulemust, mida me saada tahaksime. regioonide arendamise võtmeküsimus on edukas traditsioonilised poliitikad. Horvaatia kodanikud on vaid viimase paari aasta jooksul olnud äh, on kogenud äh, ühtsuspoliitika ja põllumajanduspoliitika kasu. Äh, tajunud, sest kui me nendest räägime, räägime Euroopa rahadest. tänasel päeval on Euroopa Liidu rahad, Euroopa Liidu fondid on üks kõige selgemalt tajutavaid eeliseid Euroopa Liidu puhul ja me ei tohiks nendest loobuda. uute ja vanade poliitikate tasakaalustamine siin tuleb meeles pidada, et kui üks liikmesmaa lahkus peale Brexit, siis peab olema uus eelarve. tulemuslik Äh, efektiivne ja paindlik. uus finantsperiood tähendab kokkulepete saavutamist ka finantspoliitikate äh, vallas. me kõik teame, et kui me ei taha vaakumit tekitada rakenduspoliitikatest, peame olema, käituma vastutustundlikult ning käit- äh,, aktsepteerima piire. usun, et Euroopa Ülemkogu kokkusaamine neljapäeval annab meile lahendusi, kuidas edasi liikuda. mõned inimesed ütlevad, et neil on vaja imet, aga kui nii läheb, siis Horvaatia, nagu te võib-olla teate, on valmis jätkama tihedat ja intensiivset koostööd Euroopa Parlamendiga eh, järgmise poolaasta jooksul. härra esimees, oli suur au seda eh, koosolekut teiega koos juhatada, kallid kolleegid. Ähm, natuke tehnilist informatsiooni pidu Euroopa parlamentaarse nädala auks, millele jätku, äh, järgneb kokteil ega äh, õhtusöök Äh, algab kell üheksateist viisteist Euroopa ajaloomajas. saali ees ootavad teid äh, kohanäitajad, kes suunavad teid Euroopa ajaloomajja ja palun võtke kõik oma asjad siit kaasa. ma räägin siin nüüd juba nagu õpetaja. aitäh teile kõigile äh, huvitavate arutelude e-, eest ning sellega lõpetame oma konverentsi, aitäh!